Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid, nüüd äh, jätkame äh, koosolekut äh, koos Arengukomisjoni ja Eelarvekomisjoniga. jõuame esimese päevakorrapunkti juurde, mis on päevakorra kinnitamine. kas on kommentaar kellelgi? jaa, härra Castaldo, palun mm.. Yes, you always speak, I know. Te võtate alati sõna, ma tean, ma tean nimi on kirjas. nii, siis edasi juhataja teadaanded, mida ei ole ja siis kolmanda päevakorrapunkti juurde eh, protokollide kinnitamised, kas on kommentaare, ei ole, edasi neljas päevakorrapunkt. Euroopa Säästva Arengu Fondi, EFCD ning Euroopa Säästva Arengu Fondi tagatise ja Euroopa Säästva Arengu tagatisfondi loomine tere tulemast meie ühtsele koosolekule. nagu teate, õiguslik ettepanek eh, peaks sisaldama väga olulist elementi Euroopa Liiduna Äh, rände juurpõhjuste äh, eemaldamiseks ning investeeringute suurendamine Euroopa naabruskonnas ja Aafrikas. viimastel nädalatel meie kolm komisjoni pidasid äh, arvamuste vahetusi nii välisteenistuse kui volinikega ning osalisi ja sidusrühmi oli päris palju, arutati raporti ettepanekut. nüüd on äh, kolmsada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut, äh, mida peaksime läbi vaatama ja kahekümne neljandal aprillil on hääletamine. enne, kui raportöörid hakkavad oma tööd ette kandma, pöördun äh, kõigepealt härra Artui poole, minu kaasesimehed ja härra Ponga, kes asendab siin äh, Linda McCavenit, TV esinaist. kas soovite midagi lisada, härra Artui, teie? ei siiski tahate midagi öelda, palun. kahjuks ei ole kuulda, mida kõneleja räägib. suur tänu, et äh, meid äh, vastu võtate neljandal ühiskomisjonide kohtumisel. tänan raportööre ja variraportööre. kas nüüd mikrofon lõpuks toimib? jah kes on välja töötanud muudatusettepanekud ja sooviks meenutada ka, et on väga oluline, et me näitaks üles konstruktiivsust ja ühtsust, sest meil on vaja ühtset parlamenti läbirääkimistel nõukoguga ja mul pole kahtlustki, et me oleme edukad. okei okay aitäh, suur tänu teile, ütleb esimees. siit edasi läheme kolme kaasraportööri juurde edasi. Äh, proua Sabal, härra Kuukan ja ähm, kolleeg Fundruitse, kes muidugi daamid eelkõige. palun äh,, proua Sabal. Bueno, pues muchas gracias. suur tänu <laughs> kolmele esimehele, nagu siin juba öeldud on me jälle istume kolme komisjoniga siin koos ja see on viimane ühiskomisjon enne hääletusi pärast Türgis nädalat. tahaksin tänada kaasraportööre. tegemist oli väga keerulise tööga, raske oli kokku leppida, ühiseid aegu, ühiseid ideid leida ja samas arvan, et oleme suutnud seda saavutada ning äh, see oli vähem keeruline, kui arvasime ning äh, oleme juba teinud, äh, teeme, tegeleme, tegutseme ju erinevates komisjonides, kuid ähm, ja seega oli raske aegu klapitada, aga kokkuvõttes suutsime seda siiski teha. tahaksin tänada ka variraportööre kuna on ehitatud kolmsada kaheksa, esitatud kolmsada kaheksakümmend neli muudatusettepanekut, äh, olid väga äh, äh, töökoostööaltid ka kompromissmuudatusettepanekute loomisel ning loodetavasti see konstruktiivne suhtumine jätkub ning me kokkuvõttes suudame esitada parandusi, parandada seda õigusloomelist ettepanekut ning teeme tänada ka, ka äh, sekretäriaate kõigist komisjonist, sest nad peavad koostööd tegema kolme raportööri ja kolme komisjoniga. peame mõtlema ka selle peale, kuidas kogu parlament üldse toimib ja kuigi eesmärgiks oli lihtsustada meie tööd, äh, üritame me endiselt äh, kohaneda. nagu ütlesin, see oli keeruline, palju inimesi pidi kokku leppima, palju oli muudatusettepanekuid, kuid me kõik töötasime samas vaimus, sama eesmärgiga ja arvan, et laual on meil nüüd hea kompromiss. Ehm, teha on veel midagi jäänud, aga kokkuvõttes üldkuju on olemas, kakskümmend viis muudatusettepanekut, kompromissi on esitatud ja eh, sellega on tegelenud kolm raportööri ja eh, teksti need parandavad, detailidest ma rääkima ei hakka, oleme sellest juba korduvalt rääkinud, kuid sooviks rõhutada seda, et kompromissettepanekud äh, üritasime ühest küljest täiendada äh, lisandväärtuse äh, definitsiooni, täpsustasime ka esmaseid eesmärke ning rõhutasime ka keskkonnapoliitikate tähtsust ja kees- ja kliimamuutuse küsimust rääkisime ka soo sellisest võrgõiguslikkusest ning survestasime ka inimõiguste aspekte. ja äh, samuti kasutasime ka tulemustabelit, nagu seda EFSi puhul tegime, leidsime, et see on oluline vahend, et äh, paika panna indikaatorid, mis aitaks kandidaatprojekte hinnata ja äh, mis aitaks kontrollida ka seda, et vajalikud kriteeriumid oleks paika pandud määruses. täpsustasime ka iga-aastase raporti sisu, mille komisjon peab esitama nii nõukogule kui parlamendile ja selle toimimist ja detaile me kindlasti veel täpsustame ja äh, parandame veel artiklit seitseteist, mis puudutab läbipaistvust ja informatsiooni ning lõpetuseks äh, sooviks teile öelda peale selle veel, et sooviksin tänada äh, variraportööre, äh, äh, tahaksin öelda, et meil on vaja paika panna hääletusnimekiri, aga soovime seda teha enne lihavõtteid, et kui tööle tagasi tuleme, on meil vaja ainult hääletada ja võimaluste piires üritame kokku leppida raportööridega, et meil oleks ühised Eh, loodetavasti suudame eh, eh, leida kokkuleppe kõigi muudatusettepanekute osas, arvatavasti või loodan väga vähemalt, et see on võimalik. suur tänu teile, hea kolleeg ja nüüd härra Kukan, palun, ahveti nimel. suur tänu teile, esimees, väga tugev paneel siin ees. tahaksin tunnustada äh, äh, härra eelarvekomisjoni esimehe sõnu, mis väga konstruktiivse tooni lõi meie koosolekule ja aitab äh, läbirääkimistel tulevikus komisjoni ja nõukoguga õiget sammu seada. kolleeg Kadri Sepalm andis mitmeid asju. olen päri asjadega, mida ta ütles ja saan teha lühidalt. samuti on mul hea meel äh, hea kaastöö eest kaasraportööridega, oli meil väga konstruktiivse arutelu vaim, äh, et tulla parimate äh, võimalike ettepanekutega lagedale. sissejuhatavates sõnades tahan kahte asja puudutada. tegemist on neljanda juhuga nüüd, kus meie arengu äh, eelarve ja väliskomisjon arutame seda küsimust. ja saan aru, et tegemist on väga palju nõudva äh, raportiga, mitte ainult äh, haldamise aspektist, vaid sisuliselt ka. ja algatuseks tahaksin kohe korrata lühidalt üle seda, mida ma juba eelnevatel aruteludel olen ka öelnud Euroopa Säästvat Arengufond peaks olema innovatiivne rahastamisvahend ja see peaks panustama ka erasektori investeeringute arengule. aidata arengut saavutada kõige vähem arenenud vaestes riikides. me tahame arengule eh, panustada aga seda vahendit ei tohiks näha arenguabi instrumendina pelgalt. peame pidama silmas, et selle instrumendi aluseks on garantiide andmine erainvestoritele ning meil on vaja ligi tõmmata kapitali ka riikidesse ja sektoritesse, kus on kõrge riskitase ja kus ei oleks investeeringuid ilmselt ilma lisagarantiita võimalik ja niimoodi on võimalik toetada sotsiaalmajanduslikku arengut ning ka rände aluspõhjustele lõpp teha. see oligi tegelikult äh, selle äh, instrumendi äh, alus. kolmsada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut on meil ja ma tahaksin tänada meie kolleege hea panustamise eest siiamaani, nagu öeldud, oleme arutanud äh, kakskümmend viis kompromissettepanekut äh, läbi ja kuigi meil on mingid, mõningate teemade osas erinevad vaated, oleme ka tulnud välja mõistlike ettepanekutega. minu arust äh, selleks, et see instrument saaks toimida, on oluline selle fookust kalibreerida niimoodi, et see toimiks tõhusalt ja tõhus töö minu arust tähendab seda, et me peame olema selged äh, peamiste eesmärkide osas, ei peaks me siia liiga toppima lisaeesmärke ja seetõttu olen ma nõus selle instrumendi äh, eesmärgi detailsemaks kirjutamisega ja mitte selle laiendamisega. selge peaks olema ka see, et äh, see instrument on teiste arenguinstrumentide jaoks täiendav töötab äh, teise loogika kohaselt, peaks tööle hakkama teise loogika kohaselt. oluline on ka selle instrumendi piisavat rakendatavust tasu, äh, tagada. see tähendab seda, et meie äh, haldusstruktuur oleks ilma liigsete koormateta täit-, täidetav ja teostatav. samuti ei tohiks äh, erainvesteeringute hulka piirata see ning see ei peaks olema ka liiga piirav rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide jaoks. meil on vaja nii finantsinstitutsioone kui ka erainvestoreid selleks, et oleks võimalik töökohti luua, hoogustada ettevõtlustegevust ning paremat ligipääsu saada rahastamisele, eriti just VKE-de jaoks ja seda arenguriikides ning äh, lõpetuseks, äh, et äh, oleks parem kontroll, parlamentaarne kontroll otsuste üle mm, selles strateegilise instrumendi puhul. Need on minu arust põhimõtted, mit-, mida olen jälginud ja järginud, kui kompromissettepanekuid tegime ning oma hääletuses lähtun ka nendest vastavalt. veel kord suur tänu kõigidele nendele, kes on selle dokumendi kallal tööd teinud nagu öeldud, siis arutelud on olnud äh, väga olulised, aga kõige tähtsam on tulla välja sellise instrumendiga, mis täidab seda rolli, milleks see on loodud. Äh, suur tänu teile! suur tänu, Edward Kukan, teile ja nüüd äh, kolleeg Fransuulitsa, palun! suur tänu! Teile esimees, daamid ja härrad, head kolleegid! esimeseks tahan äh, loomulikult tänada kõigepealt äh, teisi kaasraportööre ning kõiki variraportööre, kes on tööd teinud äh, minu arust heas usus, selleks, et saavutada need kakskümmend viis kompromissettepanekut, nende rakendamist ja kokkuleppimist meie töö lõpus palju asju on juba öeldud, aga lubage mul siinkohal mõningaid äh, aspekte valgustada äh, kohtade kohta, kus seda instrumenti peaks kasutama, idapartnerlusriigid, äh, idanaaberriigid ning ka Aafrika riigid. finantspakett on loodud, mis peamiselt panustab säästliku arengu eesmärkide täitmisele säästlik ja kaasav äh, sotsiaalne majanduslik äh, areng äh, tõstab nende riikide vastupanuvõimet, toetades investeeringuid ning tagades ligipääsu rahastamisele. ning samal ajal täites Pariisi kliimakokkuleppe tingimusi ja pehmendada pagulust. kuna läheme õigusprotsessis edasi Euroopa Säästva Arengu Fondi puhul, tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, mis on selles raportis selgelt välja öeldud, eriti just lisanduspõhimõtet, mis tagab, et äh, säästva arengu fond tõesti säästva arengule äh, panustab äh, ja loob selliseid ettevõtmisi, mis ei oleks kas saanud sündida või ei oleks saanud posi-, positiivseid tulemusi saavutada nii, nagu nüüd see uus instrument võimaldab. see ongi tema peamine eesmärk. täiendavus, lisandavus ja mm, muu peab olema tagatud äh, Eh, investeerimisplaani alusel ning eh, säästva arengu eesmärkide kaks tuhat kolmkümmend täitmiseks. tähtis on eritähelepanu pöörata nende riikide puhul, kes on tuvastatud eh, konflikti või killustatuse ohu tõttu ja ka väga vaesunud riigid või vähearenenud riigid, arvestades nende keskkondlikke võima-, võimekusi. arvestades, et selle instrumendi tähtsus on suur, on selles strateegilises nõukogus ka parlamendil äh, oma roll mängida ja meil on õigus sekkuda aruteludesse. finantsinstrumendid ja abi, mida antakse, äh, antakse kohalikus vääringus või partnerriikides äh, selleks, et tagada investeeringute toetust ka erinevatele valuutadele. samuti on selle eesmärk tagada operatsioonide läbipaist-, läbipaist-, ettevalmistav hindamine, äh, mis garantiifondi raha on saanud ja siin on muidugi ka audiitorite kogu, kes seda igal aastal hindab. lõpetuseks on väga tähtis tagada, et Euroopa äh, Liidu delegatsioonid äh, annavad ülevaate oma teatises rahastamisvõimalustest teada, seda üldsusele, aga ka ettevõtjatele ja vabakonna organisatsioonidele. ja lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, suur tänu kõigile, kes on olnud kaasatud sellesse olulisse projekti. loomulikult jällegi kaks kaasraportööri, variraportöörid ja kõik eksperdid. ja assistendid ja muidugi kõigile häid eelolevaid lihavõttepühi. niisiis, kuulsime ära kolm raportööri nüüd ähm, sõnasoovijaid on seitse. Äh, variraportöörid, kas meil on kõik nimed üles kirjutatud? niisiis. Mrs Post, Mrs Kienge, Mr Vistesen, Mr Kermel, Miss Jätinemägi Ms. Hautala and Mr. Castaldo. We have to close at 12. peame lõpetama kell pool üks. niisiis äh,, äh, kõnelejate nimekiri on nüüd kinni, teised sõna ei saa. ärge rääkige üle kahe minuti, sest äh, pool üks tuleb lõpetada. järgmisena saab sõna härra Ponga. suur tänu teile. ma räägin väga lühidalt. nagu teisedki kolleegid äh, toetan mm, see tööd, mis raporti koostamisel on tehtud, tänan raportööre, variraportööre kompromissi koostamise eest, mis mm, on äh, suutnud leida kompromisslahendusi. tahaksin öelda midagi muudatuse kolmsada kolmteist kohta, mille esitasin mitme kolleegiga ning äh, ütleb, mis ütleb, kui see peaks olema <coughs> võimalik, eh, peaks olema võimalik eh, ka eh, kasutada vastas taotlejaid ja loodetavasti toetatakse seda ettepanekut, et suurendada Euroopa Liidu nähtavust ja suurendada sidusust äh, ka Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, aitäh teile! suur tänu ja proua Post, palun! suur tänu teile! ma sooviks samuti tänada kolleege tubli koostöö eest ja läbipaistvuse ja avatuse eest läbirääkimistel ning nagu seda enne on öeldud, see on esimene kord, kus kolm komisjoni sellise raporti koostavad õigusloomelises kontekstis ja koostöö on olnud väga tõhus. ma sooviksin äh, rääkida mõningatest äh, fundamentaalse tähtsusega aspektidest, millest üks äh, on jätkusuutlik areng, inimõigused FSD peab olema kooskõlas kahe tuhande aasta arengueesmärkidega ja seda ka kooskõlas artikliga kakskümmend üks. see peaks äh, puudutama ka meie naabruspoliitikat. EFSD peaks eelkõige panustama äh, majandus- ja sotsiaalse arenguga, välja juurima vaesuse, toetama sotsiaalarengut, häid töökohtade loomist, majanduslikke võimalusi ning äh, tegelema ka migratsiooni tegelike põhjustega, toetades sealjuures äh, õigusriiklust ja sugude vahelist võrdsust. oluline on ka äh, arvesse võtta korporatiivset sotsiaalvastutust. kodanikuühiskond ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine peaks äh, olema samuti EFSD esmane eesmärk. oluline on garanteerida ka piisavat läbipaistvust ja Euroopa Parlament on samuti, äh, äh, peab olema samuti kaasatud EFSD strateegilisse arengusse ja täienduseks on oluline ka täiendavusküsimusega tegeleda, et et erinevad operatsioonid oleks teineteisest eristatavad. järgmisena saab sõna härra Vistis. mina üritan lühidalt rääkida üritan rääkida arengule, eh, arengust. ECR leiab, et see raport on oluline selleks, et tuvastada migratsiooni mm, algpõhjuseid. sellega seoses sooviksime, et see raport ei oleks eh, moonutatud, et ta liiguks oma eesmärgi suunas, kui me liiga palju kihte peale laome, siis eh, ei eh, näe me enam seda, mis selle eh, raporti tegelik koostamispõhjus on. ja nagu ütles härra Kukan, on oluline, et me eesmärgi sisse jätame ja et me mitmes, liialt palju alternatiivseid visioone sisse ei vii. nii et äh, Mm. sest eh, sellisel juhul ei oleks meie tegevus edukas. soovime, et eh, seda fondi kasutatakse tõhusalt ja et me õpiks mineviku vigadest eh, ja üritaks ka suurendada tegevuse tõhusust. aitäh. nüüd saab sõna proua Jäätenmägi suur tänu, härra esimees. ma olen nõus härra Artüi eesmärgiga, et Euroopa Parlament peab võtma ühisseisukoha see peakski olema meie eesmärk, tahaksin tänada kolleege hea koostöö eest ja tõstataksin ühe küsimuse ja see puudutab kliima osa. kliimamuutused äh, on äh, väga oluline faktor ka inimeste liikumisel ja üks põhjusest, miks inimesed oma kodupiirkondadest pagevad ja tulevikus selle mõju ilmselt ei vähene. ja sellepärast äh, ma tahaksin, et komisjoni ja parlamendi Rahvapartei äh, väga madalad äh, eesmärgid Euroopa Säästva Arengu Fondi puhul, et neid oleks võimalik muuta toon ainult ühe näite. Süüria konflikt sai alguse sellest, kui kahe tuhande kuuendal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tabas seda riiki tohutu põud, see pani inimesed liikuma ja sellest, mis edasi sai, sellega me oleme kõik kursis, ma nüüd ei taha öelda, et Süüria sõda on ainult kliimamuutustest põhjustatud, aga, aga üks faktor oli see kindlasti. komisjoni ettepanek ja Rahvapartei ettepanek on, et kakskümmend protsenti ainult äh, säästva arengu fondist suunataks kliimamuutuste tagajärgede vähendamise äh, kavadesse. investeeringute kava EFSI eesmärk on aga nelikümmend protsenti. Euroopa Investeerimispank on eesmärgiks seadnud aastaks kaks tuhat kakskümmend kolmkümmend viis protsenti ja minu meelest on täiesti põhjendatud see, et parlamendi eesmärk oleks ka kõrgem ja sellega ma lõpetan oma sõnavõtu. nii nagu ette oli nähtud, kaks minutit. suur tänu, kallis kolleeg, järgmisena Roheliste nimel saab sõna Heidi Haudala. suur tänu. arvan, et oleme jõudnud väga kaugele juba eh, väga kvalitatiivse, kvalitatiivse instrumendi loomisel, et kaasata ka eh, eraettevõtlus eh, arengupoliitikasse ja naabruspoliitikasse. kompromissid iseloom on minu fraktsioonile aktsepteeritav, sooviks mõnda asja rõhutada, kui me nüüd räägime kahekümne neljandal toimuvast hääletamisest, arvan, et peaksime tugevdama lisandväärtus, täiendavust äh, selle instrumendi juures, sest me ei tohiks raisada maks-, maksjate raha projektide peale, mis äh, niikuinii äh, käivitatakse ilma meie garantiideta. nii et muudatusettepaneku seitses soovitan eraldi hääletada ja samuti tahaksin öelda selle instrumendi kohta, et siin oleks oluline ka mis kasutuskriteeriumi ka, äh, äh, arutusele võtta. ja äh, igatahes ei tohiks oma tegevusega oma eesmärgist mööda hiilida, milleks on vaesuse vähendamine. sooviks ka hääletada muudatusettepanekut viiskümmend neli eda- ja eraldi. ning lõpetuseks ma toetan seda, mida ütles proua Jäätenmägi, kui me soovime eh, kiirelt tegutseda, siis me oleme ka eh, ambitsioonikamad kliimaprojektidega eh, seoses, sest läbirääkimised nõukogus ei tule kindlasti nii ambitsioonikaid, kui meie seda sooviks. suur tänu, Heidi Haudala. ja nüüd saab sõna härra Castaldo EFTD nimel. kallis juhataja, aitäh. ma sooviksin äh, väljendada meie fraktsioonis seisukohti selles olulises küsimuses, tervitame seda ja äh, hea meele ja optimistiga. FSD peaks olema esimene sammas äh, meie välisinvesteeringutes äh, ja see peaks ka aitama meie arengueesmärke täita ja immigratsiooni esmaste põhjuste vastu võidelda. muudatusettepanekutes esitame meie meelest miinimumtingimused, et see instrument toimiks, eelkõige pöörame tähelepanu VKE-dele. me ei ole tingimata erainvesteeringute vastu, kuid samas, eh, samas sooviksime eh, sa-, samas sooviksime pöörata tähelepanu eelkõige just neile ettevõtetele, mis Ehm, kõige olulisemad on riikide arengus. suured ehm, struktuurilised eh, ettevõtmised aitavad kaasa töökohtade loomisele ning eh, so-, eh, leiame, et ei peaks olema tingimata vastuolu keskkonnasõbralike ja sotsiaalselt sõbralike ehm, ettevõtlustüüpide vahel. soovime täielikku vastutust Euroopa Parlamendile aruandluskohustust ning pöörame erilist tähelepanu ka kohalikele eh, omavalitsustele. Need inimesed koha, on kohapeal ju need, kes olukorda kõige paremini tunnevad ja neid tuleks pidevalt konsult-, nendega tuleks konsulteerida projektide väljatöötamisel see puudutab ka finantseerimise aspekti, eesmärgiks peaks olema eh, kohaliku sektori arendamisest, ilma selleta ei ole võimalik loot-, mingi, ei ole mingitki lootust sotsiaalset olukorda parandada ja samuti ka migratsioonivoogusid pärssida. praegusel hetkel eh, tuleb võidelda ka eh, finantsparasiidiside vastu ja äh, näeme, et praegusel hetkel sellega ei ole, ei tegeleta. tegemist on miinu-, miinimumtingimustega, ilma nendeta eh, on meie poliitika jälle määratud läbikukkumisele. aitäh! suur tänu, härra Castaldo ja nüüd viimased kaks, proua Kienge ja härra kolleeg. suur tänu, tahaksin tänada kõiki neid, kes selle selle programmiga äh, tublit tööd te teinud on, seda ka sellepärast, et tegemist on olulise fondiga, kuna äh, see keskendub äh, sellele, kuidas investeerida, et võidelda nende põhjustega, miks inimesed on sunnitud kodumaalt lahkuma ning Mm, siin keskendutakse ka era- ja avaliku sektori koostööle ja pööratakse rohkem tähelepanu eh, ka ettevõtetele, mis on väikesed ja luua, aitavad luua uusi töökohti. Eh, fond annab võimaluse majandusarenguga tööd teha, mis on kaasav ja jätkusuutlik paljudes valdkondades. Eh, Need Eh, üks probleeme Aafrikas on noorte tööpuudus. Eh, see, eh, need projektid peaks aitama luua noortele ja naistele töökohti ja kar tuleks garanteerida ka õigusi tööjõuturul. samuti räägitakse ka näiteks muudest küsimustest ja lõpetuseks tahaksin keskenduda punktile, mis on eriti meie jaoks oluline, see puudutab muudatusettepanekut kakskümmend viis Euroopa Parlamendi roll, võttes arvesse ühtlasi ka seda, et Euroopa eh, eh, parlament eh, teeb koostööd ka AKV riikidega ja meil on parlamentaarne assamblee ja arvame, et see assamblee peaks saama teavet selle kohta, kuidas see fond toimima hakkab. ehk siis mitte ei tohiks keskenduda ainult Euroopa Parlamendile, see oleks minu meelest positiivne eh, ja selles suunas peaks jätkuma ka Cotonou lepingu järgsel perioodil. aitäh. suur tänu, härra Kölmel suur tänu, härra esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin äh, südamest tänada mm, variraportööride poolt tehtud töö eest ja ma arvan, et kõik, mis äh, siin on öeldud, on õige, aga üks asi peaks olema veel ka selgelt välja öeldud. see raport lähtub sellest, et meie just nimelt eriti rändekriisi pärast peame hakkama tegutsema Aafrikas rohkem kui see nii on, siis peab meil olema ka piisavalt julgust seda mitte ainult selgelt välja öelda, vaid ka lõpuks ometi välja kujundada üldkontseptsiooni rändekriisi lahendamiseks ja selles mõttes on Euroopa Liidu ees tõesti väga oluline ülesanne ja ma pean tunnistama, et seni ma seda üldkontseptsiooni kusagil ei näe. see raport võib olla üks osa sellest lahendusest ja sellepärast on see tähtis, aga kontseptsioon kui selline, seda meil veel ei ole ja lisaks sellele ma pean veel tunnistama, et ma kõhklen selles, et äh, kas ähm, see tagatiste rahastamine ja pangasüsteemi kasutamine viib äh, lõpuks selleni, mida me tahame. me räägime kogu aeg suuremast läbipaistvusest, aga samas äh, käivitame me praegu rahastamissüsteemi, kus minu meelest on selgemast selgem, et mingisugust läbipaistvust me sellega ei saavuta. oleks võinud jah, kaua pikalt rääkida täiendavat täiendavusest ja et välistame ühe ja tagame teise, aga teinekord see ei ole üldse enam meie võimuses. ja sellepärast me peame olema ausad enese vastu, investeerigem Aafrikasse, ma toetan seda muuseas kahe käega, isegi rohkem võiks raha sinna suunata, aga Euroopa Liit ja eriti meie parlament peab väga selgelt ka ütlema, et me pigem toetame otseinvesteeringuid. siis me saaksime võib-olla midagi ära teha taristu jaoks, eriti näiteks haridussektoris ja minu meelest need oleks väga olulised nurgakivid. suur tänu. suur tänu, kolleeg Kölmel. nüüd on sõna saanud kõik kolleegid, kes sõna tahtsid. ja nüüd, kas komisjoni esindajad välisteenistusest on kohal? kas te tahaksite midagi öelda? kui jah, siis palun öelge, kes te olete ja kust te tulete? aitäh, mina olen äh, Defco peadirektoraadis finantsvahendite osakonna asejuht. ma tahaksin tänada kolme äh, komisjoni suurepärase tehtud töö eest, meie meelest on esitatud küll jah, palju muudatusettepanekuid, kuid siiski mõistlikke, me oleme valmis äh, Äh, muudatusettepanekutes toodud punktidega läiendavuse osas, kuigi tuleb tunnistada, et standardid on praegu meil niikuinii nii äh, kõrgemad kui üldse arenguabi kon-, äh, instrumentide puhul. loomulikult äh, määrus peab olema seadusandliku vastavuses ja toetame erainvesteeringute ligitõmbamist, on mõningad üksikud kriitilised punktid meie meelest osaliselt on need tingitud, tingitud institutsionaalsest ülesehitusest, eh, parlamendi esindatus meie meelest operatiivkogus, operatiivnõukogus ja siis eh, investeerimisaknad, eh, kus jällegi meile tundub, et asi puudutab rohkem rakendamist. aga samas on võimalikud, kui me niimoodi lahendame selle asja strateegilise kogu ja delegeeritud õigusaktide vahel vaidlused Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse jaoks on väga oluline esimesed tulemused äh, saada juba enne novembris toimuvat Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumist ja me tahame näidata, et Euroopa tegutseb kiiresti, kui seda on vaja. aega on tõesti väga vähe, aga me oleme kõik teinud kõvasti tööd, et äh, sellest kinni pidada. ja esimesed tulemused, millest meie oleme siis huvitatud, esimesed investeerimisaknad äh, partneritele pärast äh, strateegilise nõukogu ja operatiivnõukogu kohtumist loomulikult. see oleks väga tähtis, et me reastaksime oma partnerinstitutsioonid, et äh, need projektid ka tõesti käivituksid ja me peame neid projekte ka nii-öelda äh, edendama edasi enne seda tippkohtumist praegust kalendrit arvestades kolmepoolsed läbirääkimised ja kõik sammud, mis tuleb veel astuda, võib-olla läheb äh, ikkagi nii, et me ei saa enne suve selle asjaga ühele poole, kuigi me seda oleksime tahtnud ja vaatame siis praegu õiguta, õigustalitluste tasandil, mida oleks protseduuriliselt võimalik teha, kuid me rõhutame, et aeg on siin tõesti oluline faktor ja sellega lõpetan, aitäh! suur tänu selle avalduse eest. minu meelest oleks tõesti väga oluline, et enne suvepuhkuseid see asi veel saaks ühele poole. kui keegi tahaks sellele panustada omalt poolt, siis oleks see väga kena. kas välisteenistus tahab ka midagi öelda? kaks minutit ka teile. suur tänu, Francesc, Francesca Raimondi, esindan globaalsete teemade osakonda välisteenistuses ja nagu te teate, komisjon on juba öelnud ära selle, mis meie jaoks on tähtis, see aeg, see kalender me tahame hakata pidama juba arutelusid partnerriikidega. see on samuti väga tähtis, et nemad oleksid kaasatud, kaasatud nii kiiresti kui võimalik nende otsuste langetamisesse, nagu te teate, strateegiline kogu ja selle orientatsioon loodetavasti võet-, pannakse paika konsensuse alusel ja me peame ette valmistama arutelud nendega. sellega ma lõpetan suur tänu. kas raportöörid tahaksid nüüd võtta kokku selle arutelu? tundub, et mitte. siis tuletan kolleegid teile meelde, et hääletus leiab aset eh, kahekümne neljandal aprillil, see on esmaspäev, kell pool viis leiab see hääletus aset. ja kui rohkem päevakorras kellelgi punkte ei ole, esimehed, Maris, siis eh, on sellega see arutelu lõppenud. üksteist minutit eh, varem, kui ootasime, soovin kõigile ilusat lõunapausi!